Well get... ma arvan, et me võiksime alustada. kõigepealt tuleb meil kinnitada päevakord. selle kohta kellelgi mingeid märkusi ei ole, järgmiseks on siis protokollide kinnitamine. kas sellega on kõik korras? ja läheme siis edasi teadaannete juurde. kõigepealt meie tänast istungit kantakse interneti kaudu üle Äh, oma dokumentide hulgas äh, leiate te sekretäriaadi teadaande, mis puudutab koordinaatorite kohtumist sotsiaalse platvormi teemal, mis toimus üheteistkümnendal oktoobril ja see on äh, inglise, prantsuse ja saksa keeles olemas. erakorraline koordinaatorite koosolek toimub täna kohe. uh, the, I think it's too close. kõneleja leiab, et mikrofon on nüüd liiga lähedal. Uh, koordinaatorite kohtumine toimub siis kohe pärast meie komisjoni istungit ja läheme nüüd kohe edasi meie esimese sisulise päevakorrapunkti juurde, see on siis kohtualluvus ja kohtuotsuste äh, täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades. raportööriks on Evelin Regner, aga proua Steinruck asendab teda, niisiis proua Steinruck, teil on sõna. aitäh. kallid kolleegid proua Regner palus mul äh, oma arvamuse eelnõu tutvustada, sellepärast et kahjuks ta ise täna siin olla ei saa. kui jutt on sellistest väga olulistest küsimustest, siis tuleb kinni pidada tavapärasest ümbersõnastamise menetlusest, sellest, et kui me vaatame seda õigusakti, mis meie ees on, Äh, siis me tahame siia sisse viia suuri muudatusi ja seetõttu menetlus ei ole päris korrektne. Äh, välja on pakutud väga suured sisulised muudatused äh, ning volinikud teinud ettepaneku, et tuleks loobuda välisriigi kohtuotsuste tunnustamise menetlusest ja samuti tahetakse selle õigusakti sätteid laiendada kolmandate riikide kodanikele ja veel mitmes teises valdkonnas tahetakse teha suuri sisulisi muudatusi. kahtlemata on vaja see õigusakt uuesti läbi vaadata ja ümber sõnastada komisjon tahab neid muudatusi sisse vii-, viia, aga ka seadusandlikel organitel peab olema siin äh, oma sõnaõigus, komisjon ei tohi hakata parlamendi äh, volitusi piirama ja ise otsustama, mida tuleb muuta ja mida mitte. nii et, et äh, kui vaadata neid muudatusettepanekuid, mis proua Reegner on teinud, siis need tuleks heaks kiita me teame loomulikult, et on kaks määrust, millest äh, sõltub, äh, milline äh, õigus siia sisse läheb vastavalt menetlustele. me teame, et mis juhtus Rooma ühega, me peame olema siin järjekindlalt ning mis puudutab Rooma kaks määrust, siis äh, siin äh, tuleb rakendada selle riigi kohtu alluvust, kus töövaidlus äh, aset leiab, näiteks kui töövaidlus leiab aset Rootsis, siis tuleb rakendada Rootsis kehtivaid seadusi. niisiis äh, proua Regneri muudatusettepanekud on sellise lähenemisega äh, kooskõlas äh, ning kui asi puudutab streike näiteks ja kui sellega seoses tekivad töövaidlused, siis selleks, et vältida sobiva kohtualluse ot-, otsimist, Äh, ei saa lubada näiteks niimoodi, et Bulgaaria kohus hakkab langetama otsuseid streigi küsimuses, mis toimus äh, Rootsis, sest siis peaks ju Bulgaaria kohus rakendama ka Rootsi õigust. ning mis puudutab äh, tööseadusandlust ja sotsiaalseid seadusandlusi, siis ähm, tuleb jällegi kindlaks teha, millise riigi õigust kohtud peavad kohaldama ning äh, loomulikult ei saa eeldada, et äh, riik, riikide kohtud teavad kõigi teiste liikmesriikide vastavaid õigusakte. nii et, et proua Reegen, Reegner loomulikult soovib, et need muudatusettepanekud kiidetakse heaks ning artiklis viiskümmend öeldakse, et et äh, olemasolevaid õigusi ei tohi õõnestada, äh, neid õigusi, mis puudutavad streiki ja töövaidlusi, aga mingeid üksikasju äh, ei ole mainitud, nii et me peame vaatama, kas menetlusest ka kindla, kinni peetakse ja kindlasti on oluline, et asja arutatakse selle riigi kohtus, kus see streik on aset leidnud, aga see võib põhjustada ka probleeme, sellepärast selle riigi kohus, selle ri-, kahtlemata selle riigi kohus on paremini kursis riigis kehtiva seadusega. proua Regner Äh, tahaks ka selgitada, miks saadikute muudatusettepanekute õigusest ei ole korralikult kinni peetud ja ma loodan, et see avab ka teiste kolleegide silmad ning nad hääletavad meie muudatuste ette, ettepanekute poolt, sest tegemist on siiski meie muudatusettepanekutega ja meie õigustega. aitäh, mulle näib, et keegi rohkem sellel teemal sõna ei soovi Äh, niisiis vaatan, kuna see meie komisjonis peaks ah,, vabandust, siiski üks sõnasoovi on. Grazie, president. härra Baltasaare. aitäh. ma saan väga hästi aru neid, nendest probleemidest, mis proua Regneril äh, Äh, on tekkinud, äh, ta on üritanud anda äh, endast parima, aga meie arvates on vägagi paljud seisukohad, mida tema muudatusettepanekutes esitatakse, sellised, mis toovad sisse uusi elemente, mis ei ole kooskõlas selle ümbersõnastamise ettepanekuga. näiteks ta kõneleb Äh, sellest, millised on süsteemi head küljed, äh, sellest, et tuleb äh, kasutusele võtta uusi standardeid, aga ei ole mingeid uuringuid selle kohta, milline on nende uute standardite mõju. jutt on nendest meetmetest, mis oluliselt muudaksid seda süsteemi, mida me praegu kasutame ja ei ole tehtud mingit hinnangut selle kohta, millised võiksid olla tagajärjed. niisiis, ma leian, et kuigi raportöör on äh, lähtunud oma tegevuses kõige parimatest kavatsustest, siis äh, see, kuidas äh, ta on üritanud asju paremaks muuta, ei ole õige. niisiis mis puudutab vastavust ning seda, et väga paljud äh, äh, raportööri poolt välja pakutud muudatused on sellised, mida ei saa ellu rakendada, siis äh, minu fraktsioon teda lihtsalt toetada ei saa. seetõttu suhtume me sellesse arvamusse väga negatiivselt ja Rahvapartei ei saa seda raportit hääletusel toetada, aitäh. aitäh, kas keegi soovib veel sõna? jah, palun Thank you, Chair. Cecilia Wikström could be not be here today, so I would like to eh, Cecilia Wikström ei ole täna siin ja seetõttu ma tahaksin esitada ka mõned eh, märkused tema nimel. Cecilia tervitab komisjoni ettepanekut ning eh, leiab, et sellest tuleks nii palju kui võimalik kinni pidada me toetame mõningaid muudatusettepanekuid, näiteks raportööri muudatusettepanek, mis leiab, leiab, et töövaidlused peaksid äh, lahendatama teatud kohtualluvuses, et ei hakataks valima, millise riigi kohtus asja arutatakse. samuti toetame seda, et et äh, selle riigi kohus peab siis seda töövaidlust arutama, kus äh, see juhtum aset on leidnud, mis puudutab artiklit üheksateist lõige kaks, äh, seda, kus siis tööandja võib kohtusse kaevata, siis kui see vastu võetakse, siis me hääletame selle arvamuse vastu, aitäh. Um, Mrs Steinruck, do you want to say anything else or? aitäh kui kellelgi teisel ei ole enam midagi lisada, siis nagu te teate, me hääletame seda punkti juba täna ja läheme siis nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja tegemist on siis eh, Silvana Rapti raportiga, mis puudutab Euroopa naabruspoliitika läbivaatamist. Mrs Rapti, no. Is anyone standing in for Mrs Rapti? kas proua Rapti on saalis? She's apparently on her way. tundub, et proua Rapti on teel saali, nii et ootame võib-olla paar minutit ära, Serkas aga enne võtab sõna veel. ma arvan, et äh, siin ilmselt proua Rapti tahab rääkida paarist väiksemast äh, märkusest, ta on praegu veel teel, esimene päevakorrapunkt võeti väga kiiresti läbi ja ta ei ole veel siia kohale jõudnud ja äkki saaksime mõne järgmise päevakorrapunkti enne läbi võtta ja siis ta ära oodata ei, ma pigem äh, ootan võib-olla, kui ta tõesti paari minutiga kohale jõuab. sellepärast, et see, mis puudutab äh, töö ja töötervishoidu, siis äh, selle raporti koostajad pole ka kohal. nii et pigem ootame, nagu ma aru saan, ta on paari minuti kaugusel. nii et kui teil midagi, kolleegid, selle vastu ei ole, siis ootame. äkki on võib-olla mul mõned esimehe teadmed, aga tundub, et ei ole, ma võin teid, teile küll surmani rääkida siin asjadest, millest te kuulda tahaksite tahan teid kuidagi siin saalis kinni hoida. proua esineja ütleb, et siiski lihtsalt paarimiminutiline paus Oh, I got, Mrs. Rapti is now here. proua Rapti on kohale jõudnud, kolleegid, nii et äh, anname talle võib-olla mõne hetke hingetõmbamiseks. Äh, proua Rapti tänab. esinaine jätkab, tegemist on siis Silvana Rapti raportiga Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta ja sõna on proua Raptil. Äh, suur tänu ja vabandan, et hiljaks jäin ma siis veel kord vabandan selle pärast, et jäin viivu hiljaks. selle äh, raporti puhul on tegemist siis Euroopa naabruspoliitika läbivaatamisega ja meie koostame sellele raportile arvamuse. nagu te, kolleegid, ilmselt teate, on Välisasjade komisjon siin juhtivaks komisjoniks ning meie ülesanne on läheneda sellele teemale meie vaatevinklist, väljendada oma seisukohta selle kohta, kuidas Euroopa naabruspoliitika võiks kaasa aidata aidata töökohtade loomisele ning töötingimuste parandamisele. kõigepealt, härra proua esinaine, ma tahaksin tänada kõiki variraportööre, meie koostöö sujus tõesti erakordselt hästi ja minu meelest on tänu sellele koostööle see arvamus nüüd kindlasti palju parem loomulikult äh, arvestades seda, mis toimub Araabia maades ja Vahemere lõunakaldal, on see raport väga hästi ajastatud. toimuvad revolutsioonilised sündmused Euroopa naaberriikides ning Põhja-Aafrika sündmuste kontekstis avaneb meil võimalus neile konkreetset abi ava-, anda. esitatud on kuuskümmend kuus muudatusettepanekut, sealhulgas ka minu enda poolt ja nagu kolleegid teavad, arvamuste puhul on seatud teatud tähemärkide ülemmäär ja kui me tahame lisainfot siia sisse panna, siis saame seda teha ainult läbi muudatusettepanekute enamus muudatusettepanekuid järgib selle arvamuse nii-öelda mõttekäiku ja ma saan peaaegu kõiki neist ka omalt poolt toetada. üritan nendest arvam-, muudatusettepanekutest äh, ka kompromissettepanekud koostada, neid on praeguselt üheksa. Äh, ma ei taha liiga pikalt rääkida, kuid kordan ära, mis on peamised elemendid. kõigepealt äh, suur vajadus sotsiaalse majandusliku ja struktuursete muutuste järele selleks, et äh, need majandused saaksid tugevamatele alustele. teiseks on väga oluline, et tööturu osapooled läbi Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide osaleksid selles töös. kolmandaks tuleb lahendada sellised küsimused nagu sooline ebavõrdsus, noorte tööpuudus ning äh, tuleb kontrollida ka ebaseaduslikku rännet, kuidagi saada äh, ka nii-öelda tsüklilise äh, rände osas kord majja, selleks et ei toimuks nendest riikidest ajude väljavool need äh, sammud, äh, mille riigid astuvad, peavad Euroopa tööhõivepoliitika olema ka kooskõlas selleks, et meie oma abi neile annaksime. tooksin eraldi välja ka ühe muudatusettepaneku, nimelt kolmekümne seitsmenda. siin räägitakse äh, miinimumpalgast mina teeksin siia suulise muudatuse ettepaneku nimelt me peame tagama selle, et miinimumpalk tagab äh, piisava elustandardi vastavalt äh, rahvusvahelisele tavale. niimoodi on ilmselt see sõnastus natukene õiglasem ja aitaksime neid riike võib-olla senisest rohkem ja see tähendab seda, et sellega ma võingi nüüd siis lõpetada, proua esineja. suur tänu, äh, proua Morandžati. Euh, merci, madame la president. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin pöörduda proua Rapti poole. meie raportöör selles küsimuses äh, suut-, tähtis siia sisse suruda ikkagi ka välispoliitilise mõõtme kõrvale sotsiaalse ja tööhõivepoliitika aspekti. naabruspoliitika edu vaatenurgast on väga tähtis see, et me võtame arvesse ka sotsiaalseid aspekte, sest et vastasel juhul ei suuda me tagada poliitilist tõhusust ja teiseks tahaksin proua Raptit tänada. ta oli selles töös väga avatud konstruktiivsele dialoogile kõikide poliitiliste fraktsioonidega või vähemasti siis Rahvaparteiga, mina räägin meie fraktsiooni nimel ja suutsime eemaldada igasugused vääritimõistmised ja jõudsime tõeliste kompromissideni nüüd on meil sidus nägemus selles raportis sellisel kujul, nagu ta hääletusele läheb. nii et ähm, ma rõõmustan sellise positiivse suhtumise üle ja selline konstruktiivne koostöö võimaldab meil tõesti töötada välja tõhusa poliitika Euroopa Liidu tasandil, nii et tänaksin veel kord äh, proua Raptit ja Rahvapartei hääletab selle raporti poolt. mul kõik on korras, aitäh teile uh,! Thank you, Sirje Oviir. suur tänu, Sirje Oviir, palun! oih, sorry. tänan, proua president! Jelko Katšin, kes on äh, ALDE variraportöör, vabandab ja tervitab kõiki, ta ei saa siin olla ja seetõttu tema soovil ja tema äh, Eh, nägemuse esitan teile mina. kõigepealt tahab jelko tänada proua raptit väga hea koostöö eest ja meeldiv oli kuulda et proua rapti oli samal arvamusel et eh, variraportööridega töö sujus ja oli konstruktiivne me tervitame antud arvamuse vastuvõtmist eriti demokraatlike muutuste taustal euroopa lõunanaabruses samuti on meie variraportöör rahul et õnnestus lisada idadimensioon mis demograafiliselt seisab erinevate suundumuste ees. meie ettepanekud ei muuda oluliselt aruannet kuid siiski nad laiendavad teda. süvendades partnerlust euroopa liidu ja naabrusmaade vahel annab meile õiguse ja kohustuse püüelda tasakaalustatud sotsiaal ja tööhõivepoliitikat vastavates riikides on ütlematagi selge et see sõltub ka haridus ja kutidest. seetõttu on eriti hea meel et raportöör toetas ka euroopa vahemere erasmuse algatuse kaasamist mis esitati ettepanekuna parlamendi kirjaliku deklaratsiooniga septembris. me toetame selle raporti vastuvõtmist. aitäh! Thank you. Anybody else? suur tänu, kas äh, veel keegi soovib sõna? proua Rapti, kas te soovite ka kommenteerida seda? suur tänu. alati, kui inimesele pakutakse võimalust rääkida, siis ta räägib. parlamendisaadikud kord on sellised, nii et ma kasutan ära seda võimalust. tänan kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja loodetavasti selline koostöö saadab meid ka tulevikus, saame nii aidata mitte ainult eurooplasi, vaid ka naaberriikide kodanikke ja sellega lõpetan. suur tänu, nagu te teate, hääletame kolleegid täna veel me saame väga kiiresti täna oma päevakorrapunktidega ühele poole, nii et võib-olla me saame hääletada isegi varem, kui päevakorras ette on nähtud kui te arvate, et see ei ole võimalik, siis loomulikult hääletame nii, nagu päevakorras ette nähtud, aga läheme edasi nüüd Karima Telli raporti juurde. Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaksteist vahekokkuvõtte juurde ja proua Telli, teil on, Talli, teil on sõna. Merci, madame la president. suur tänu, kallid kolleegid. kolmandat korda räägime sellest teemast esimene koosolek juba aset leidis, kus räägiti rohkem kui kahesajast eri muudatusettepanekust. edasi toimus ka variraportööride vaheline esimene koosolek, mis viis kahekümne kompromissettepanekuni ja ma tahaksin väga tänada variraportööride, variraportööri tubli töö eest meie dialoog oli väga sisuline ja arutelu võimaldas eemaldada siin igasugust kahet, igasugune kahetimõistmine ja läksime isegi kaugemale, kui ma alguses julgesin loota, nii et tahaksin südames tänada kõiki variraportööre tõhusa töö eest ning samuti väga asjasse puutuvate muudatusettepanekute eest keskkonnakomisjoni arvamus äh, selle raporti osas on minuni jõudnud, aga aga ma ei ole jõudnud seda veel läbi töötada. nii et äh, endiselt räägime me kompromissettepanekutest, aitäh um,. härra Paak. <coughs> Oui, merci, madame. suur tänu. tahaksin ka omalt poolt äh, tänada raportööri ja ka tahaksin tänada teda kompromissettepanekute eest, mis jõudsid meieni reedel. uues kompromissettepanekute versioonis arvestatakse kõike seda, millest me rääkisime variraportööride koosolekul. ja selle koosoleku osas olen ma nõus proua Telli arvamusega tahaksin esile tõsta kolme uut kompromissmuudatud, muudatusettepanekut, kompromiss E, tööstress ja samuti M, mis puudutab äh, mitteametlikku tööd. edasi V, uues versioonis suutis raportöör tagada selle, et nüüd on tekst, tekstis tagatud parem tasakaal tahaksin siiski selgitada paari sõnaga muudatusettepanekut või kompromissmuudatusettepanekut kaksis V. siin antakse erinevaid selgitusi või meie rääkisime sellest pikemalt ja võib-olla saaks raportöör seda ka natuke selgitada, nii et oleks selge, et me sellest kõik ikkagi ühtemoodi aru saame, aitäh. Uh, aitäh, proua Rapti järgmisena. aitäh ma tahaksin tänada proua Karima Tellit äh, kogu südamest, sellepärast et, et ta on tõesti nii-öelda suutnud väga hea supi kokku keeta. mõned tema kompromissmuudatusettepanekud on tõesti suurepärased ja tahaksin teda selle eest tänada. Need muudatusettepanekud, mis ta on esitanud, on minu arvates tõesti väga ohutud ja väga tervislikud. tahaksin peatuda vaid mõnel asjal, mis äh, on asjad, millest tõesti äh, võib alati rääkida. mina leian, et äh, head töötingimused peaks olema selleks tingimuseks, et et äh, inimesed üldse tööd teha saaksid. niisiis me peaksime ütlema, et ettevõtted peavad tagama töötajatele korralikud töötingimused. teiseks, äh, innovatsioon on samuti valdkond, äh, millega seoses tuleb rääkida töötervishoiust ja tööohutusest ma arvame, ma arvan, et me oleme praegu äh, silmitsi uute ohtudega, mis on tekkinud, kuna inimesed kasutavad töös uusi aineid. me peame selles valguses mitmeid sätteid läbi vaatama ning mina olen nõus äh, sellega, et äh, me peaksime rääkima ka stressist, me peame hoolitsema selle eest, et Eh, statistilisi andmeid sellistes küsimustes kasutatakse tõhusamalt, meil tuleb eh, viia läbi eh, täpsemaid analüüse riskide osas, me peame hoolitsema ka selle eest, et need töötajad, kes edastavad infot ohtlike tingimuste kohta, et neid töötajaid kaitstaks ning samuti tuleb hoolitseda selle eest, et need näitajad, mis meil on, et me ei äh, hakkaks neid ära nullima lihtsalt, et oma seadusandlikku tööd kergemaks teha, nii et veel kord tahaksin Karimat tänada. Äh, proua Viir, kas te soovisite ka sõna variraportööride nimel? oih, mis mul selle mikrofoniga on, vabandust. ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus ära, mis, mis Jelko Katšin palus mul öelda, nii et ma ei, ei viida teie aega enam rohkem aitäh. Thomas Mann. Thomas Mann järgmisena. aitäh. kui me vaatame kompromissmuudatusettepanekuid, mille osas kokkulepe on saavutatud, siis on selge, et variraportööride kohtumine oli tõesti kasulik ning äh, äh, see kõik näitab, äh, mida on võimalik saavutada, kui inimesed on valmis kompromissideks. ja minule isiklikult meeldivad need reeglid, mis puudutavad pühapäeval töötamist. tihti on selliseid inimesi, kes ütlevad, et pühapäevast ei tohiks saada tööpäeva. ja kui Äh, vaadata näiteks ebatüüpilist tööd, siis äh, selles osas meil on ka nüüd paigas väga selged struktuurid, mis äh, võimaldavad meil siis hõlmata ka neid töötajaid, kes sellist tööd teevad, nii et, et ma viitan siin just muudatusele V ning ma toetan ka neid kaalutlusi, Äh, millest siin äh, muudatuses V räägitakse. meil on vaja teatud äh, kindlust. aga mulle tundub, et kõik, mis siin nendes muudatustes sees on, on täiesti õiged ja kõneleja ütleb, et ta tegelikult mõtles muudatusettepanekut kaksik V. ja loomulikult peame pöörama tähelepanu ka sellistele asjadele nagu miinimumtööaeg, samuti sellele, kuidas seda hakatakse tõlgendama, kui me räägime näiteks palkadest ja miinimumpalgast näiteks, milline see kõige madalam künnis peaks siin olema. samuti on väga huvitav näha, mida siis erinevad äh, fraktsioonid järgmistel nädalatel otsustavad ning ma loodan väga, et äh, töötajate jaoks saavutatakse edu asi ei ole selles, et me peaksime eh, maksimumnõuded igal pool paika panema, me peame lihtsalt asjad liikuma panema, aga me peame hoolitsema sellest, et inimesed mõistaksid, et me oleme nende poolel, meil on vaja teatud reegleid, selgeid raamistikke, et inimesed, need, et need inimesed, kes töötavad, eh, saavad oma töö eest ka õiglast palka. aitäh ja vabandan härra Kreutzmanni nimel, keda ka täna siin ei ole ning äh, ma tean, et härra Kreutzmann on teinud äh, Karima Telliga väga suure töö ära kompromisside saavutamiseks, aga mõningaid probleeme meil veel on. Äh, te olete teadlikud nendest, siin juhiti tähelepanu kompromissile kaksik V, meil on selle kompromissiga ka probleeme me ei ole päris äh, kindlad, kuidas kõike siin äh, sõnastada. Äh, siin räägitakse seadusandlikust instrumendist ja kui see tõesti nii on, siis me võib-olla oleme sellega nõus aga loodetavasti meil on siiski veel aega nendesse muudatustesse süveneda ja võib-olla neid veel natukene kohandada ja nüüd annan sõna jällegi raportöörile Karima Tellile, kes teeb siis lõppkokkuvõtte suur tänu. suur aitäh ka kolleegidele. ma olen üsna rahul, sellepärast et äh, tundub, et liigute samas rütmis, mis mina. eesmärgid on samad, ehk siis töötada välja võimalikult hea tekst ja selle eest tahaksin teid kõiki tänada kuulsin ära kõik teie märkused, eriti see kurikuulu, kurikuulsa muudatusettepaneku kaksis V kohta, ma üritan siis väljenduda selgemalt. selle muudatusettepaneku eesmärgiks on rääkida erinevatest tööhaigustest, tööhaiguste nimekirjast ja see nimekiri peaks olema kohustuslik. tegemist on sotsiaalpartnerite poolse nõudmisega ja kindlasti ka Keskkonnakomisjoni arvamus äh, toob endaga kaasa selle, et ma pean selle kompromissmuudatusettepaneku ümber tegema. aga selle ettepaneku eesmärgiks on luua tööpuu, tööhaiguste nimekiri, millest peavad siis kõik kohustuslikus korras kinni pidama. nii et jätkame oma tööd, aitäh! suur tänu! proua Deli. ja nii palju veel, et ähm, hääletame selle küsimuse osas kahekümne kolmandal novembril. Läheme siis nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde lisaks teile on meil siin veel asju tulemas Euroopa Ühistu põhikiri töötajate kaasamise osas ja Sven Kiigold on siin meil raportööriks. suur tänu. tundub, et ma olen sellesse rolli eh, eh, nii-öelda lõksu jäänud, aga kõigepealt eh, suur tänu kõikide nende tõsiselt läbi, tõsiselt läbimõeldud muudatusettepanekute eest, neid oli kaheksakümmend, kuuskümmend kaheksa ja enamus nendest äh, jälgivad seda liini, mida mina ka selle raportiga üritasin sisse tuua. nimelt öeldes, et Euroopa ühistu äh, on küll ähm, positiivne areng, kuid äh, töötajate õigusi tuleb siiski parandada ja nende õigusi koonduda töötajatena aga me peaksime üldiselt kasutama ära seda võimalust selleks, et rõhutada, kui oluline on äh, parandada seda ettepanekut, anda põhikiri Euroopa ühistutele, aga pöörata tähelepanu ka nendele lisameetmetele, mida parlament on mitu korda nõudnud selleks, et ühistuid ja ühistusektorit ja nii-öelda sotsiaalmajandust laiemas kontekstis toetada enamus muudatusettepanekutest on mulle kergesti vastuvõetavad, üsna mitu nendest puudutas ühte ja sedasama ja seega saatsime meie omalt poolt välja kompromissettepanekud. toimum-, tulemas on mõistagi variraportööride kohtumine, ei tahaks siin rohkem aega raisata, kuulaksin ära pigem teie seisukohad ja lisaks sellele siis veel meieni on jõudnud ka arvamusi õiguskomisjonist. ja Naisõiguste Komisjon Äh, nemad on arvamuse e projektiga tegelemas, aga ei ole veel läbi hääletanud, nii et ootame neid endiselt. aga ühesõnaga, ootan siis teie seisukohti ja olen valmis ka kohe täna siin nendele vastama, mis iganes teil öelda on. nii et veel kord suur tänu kõigile, kes on muudatusettepanekuid esitanud ning äh, kuulakem siis nüüd teineteist. Marion Haakin on. Marion Haakin. me räägime siin seitsmendast päevakorrapunktist, ütleb proua esineja. suur tänu, esinaine. ma vabandan, et jäin hiljaks tänasele istungile. mul on arvamus esitada ka Karima Telli raportile, aga annan selle kirjalikult raportöörile edasi, aga nüüd seitsmendast päevakorrapunktist. Nadia Hirš on ALDE raportöör, ta kahjuks ei saa osaleda tänasel kohtumisel, kuid palus siis äh, enda nimel järgmist öelda. kõigepealt suur tänu raportöörile suurepärase tehtud töö eest ja selle eest, et äh, tegite nii suuri jõupingutusi variraportööride kaasamiseks, ühtse seisukoha väljaselgitamiseks. meil on vajadus kindlasti raporti järgi väga tugev Euroopa ühistute osas, äh, tugevam vajadus kui varem, sellepärast et ühistud mängivad väga olulist rolli riigi ja eramajanduses meie variraportöör on nõus enamus seisukohtade ja muudatusettepanekutega, sealhulgas ka ühistu kui ärimudeli edendamist, toetab seega muudatusettepanekut number kakskümmend kolm see saadab kindlasti tugeva sõnumi komisjonile ja liikmesriikidele ning kaasab paremini põhikirjas ka töötajad. arveta, arvestades digitaalrevolutsiooni poolt tekitatuid uusi väljakutseid viitab Nadia er eraldi muudatusettepanekule number kaheksakümmend kolm, loodetavasti saab raportöös ka seda muudatusettepanekut toetada. nimelt meediasektor, eriti trü-, eriti väljaandjad, kes on koondunud ühistutesse, nii et Nadia palub veel kord tänada raportööri ja on valmis äh, jätkama koostööd teiega. proua Steinbrück. suur tänu proua Reegner on ka selles küsimuses palunud mul enda eest kõneleda. Euroopa Komisjon on läbi viinud äh, uurimuse, mis puudutab ainult Euroopa ühistuse, ühistu põhikirja. on olnud proua Regneri muudatusettepanekute aluseks. see tähendab seda, et igasugused edasised ülevaated töötajate kaasamise osas peaksid äh, jääma puutumata kuid ähm, arvestades äh, majanduskriisi oleme me üritanud leida hea valitsemistava ja äh, majandusjuhtimise tava. me tahame neid kaasata sellesse raportisse. Euroopa ühistu annab väga hea võimaluse selleks ja põhjus, miks täna on Euroopa ühistuid nii vähe, ei peitu selles, et äh, problemaatiline on direktiiv, vaid pigem on see, et see põhikiri on väga keeruline ja väga palju viidatakse liikmesriikide seadusandlusele. see tähendab seda, et äh, Euroopas on kakskümmend seitse erinevat ühistu mudelit, enamus nendest ühistutest on väga väikesed ja on ühe riigi sisesed, teinekord võib-olla natukene suuremad ja nad äh, võib, võivad ka piiriüleselt tegutseda ja seega meil on tõesti vaja mõelda, kas Euroopa tasandil on vaja sellist ühtset põhikirja ja kas peaks see kõik äh, vormuma direktiiviks. proua Regner tahab tänada kõiki ka ja on kohal ka homme variraportööride kohtumisel ja tahame siis tänada kõiki positiivse koostöö eest senini. suur tänu, kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, annan sõna kohe Sven Kiigoldi, meile raportöörile suur tänu! proua esinejana siiski sekkub. ei, Toomas Manen, palun sõna ja härra Kiigolt ütleb, no sulle peab ikka andma sõna. Toomas Mann, jah alati me võiksime ju siinkohal öelda, et meie proua esinaine kunagi ei näe Sven Kiigopolit vaadat-, poolt vaadates vasakule, tema enda poolt paremale, aga noh, see selleks, meil on väga hea meel, kui Liis Linn on esinaise toolil. ühesõnaga, meil on olnud suurepärane võimalus nendest asjadest rääkida, kuid peaksime räägima veelgi, sellepärast et kui me vaatame Euroopa ühistu mudelit, siis eh, tegelikult väga paljude inimeste jaoks on see täiesti tundmatu maa. kui me vaatame sellele, kuidas kogu see asi peaks välja nägema, siis eh, kooruvad sellest välja eh, see peamised murekohad kindlasti muudatusettepanekutes, kuid aastat kaks tuhat kaksteist peaks ära kasutama selleks, et asjast natukene tõsisemalt rääkida, sellepärast et ÜRO näiteks äh, on öelnud, et aasta kaks tuhat kaksteist peaks olema Euroopa ühistute aasta. Te näete, kui oluline see nende jaoks on. meil tuleb välja kujundada Euroopas äh, mudel, mis sobiks kõigile ja kui me suudame välja selgitada, et kui me suudame seletada inimestele, et et see on kasulik nii tööandjatele kui ka töövõtjatele, siis, siis see mõte kindlasti kogub jõudu. loomulikult ühistutega kõigil ei ole mitte ainult positiivseid tagajärgi, on neid, kes äh,, kogemusi, on neid, kes ütlevad, et kogu see asi on natukene keeruline ja et me peaksime süsteemi lihtsustama loomulikult me peame keskenduma sellele, et kuidas seda direktiivi rakendada mm, kõige paremini ja ma olen mõelnud ka muudatusettepanekutele. kindlasti peaksime me ühistute puhul keskenduma maapiirkondadele, sellepärast et just nimelt seal on teinekord olnud edu ühistute puhul kõige suurem. kui me seda kogemust ära kasutame, siis, siis kindlasti levivad öö, äh, need heatavad ka mujale ma olen täiesti veendunud, et näiteks muudatusettepanekute puhul üks ja neli on teatavaid kõhklusi, kuid variraportööride kohtumisel leiame kompromissi. oluline on saata eh, selle teema puhul välismaailmale sõnum, et kui me oma mõtted koondame, siis me üheskoos ka midagi saavutame, see on kontseptsioon, mida kõikides riikides võib-olla väga hästi ei tunta ja eesmärgiks ongi meil ju seda ideed tutvustada, sest et tõesti, ühistud on kujunenud väga edukas paljude, edukateks paljudes sektorites ja suur edu, edu teile variraportööride kohtumisel, äh, Liis Linn. kui äh, rohkem nüüd sõnasoovijaid ei ole, siis saab sõna Sven Kiigold. nagu oodata oli, asi siin põnevamaks ei muutu pärast teie sõnavõtte sellepärast, et keegi minuga otseselt ehm, eriarvamusel ei olnud, ma olen Nadia muudatusettepanekutega kõigiga nõus, nii et probleeme ei ole, ärge muretsege, sama ka teie puhul. ainus asi, loomulikult paljud inimesed esitasid muudatusettepanekuid sama lõike kohta. see tähendab seda, et me peame leidma kompromissi, ma olen aga täiesti veendunud, et homme me variraportööride kohtumisel need kompromissid ka leiame kinnitada saan veel seda, et variraportööridega sujus töö hästi ja loomulikult äh, olen nõus ka nende ettepanekutega, mis tehti siin Evlinis sõnul, et peamine probleem on, on põhikiri. ja praegu seda põhikirja ei muudeta. aga selle raporti poliitiline sisu ja kaal peitub pigem selles, et, et me rõhutame seda, kui olulised on lisameetmed Euroopa ühistuste ja Euroopa, ühistute ja Euroopa sotsiaalmajanduse toendamiseks, kui, kuivõrd tõesti aasta kaks tuhat kaksteist on, on ühistu aastaks kuulutatud, see on väga oluline protsess. mul oli ainult üks probleem osade muudatusettepanekutega olid nimelt neid muudatusettepanekuid, mis tahtsid allutada sotsiaalse majanduse ühisturule aga selle loogikaga oli mul väga raske kaasas käia, sellepärast et minu meelest on sotsiaalne majandus, sotsiaalmajandus küll osa ühisturust, see ei peaks sellele alluma ja neid muudatusettepanekuid ma ei saanud toetada. on aga esitatud ka selliseid muudatusettepanekuid, mis justkui ütlevad, et, et sotsiaalmajandus tänu meie majanduse kapitalistlikule äh, iseloomule kujuneks äh, täpselt samasuguseks nagu meie üldine äh, äriline tegevus ja sellepärast ma ei tahtnud kindlasti seda raportis rõhutada. Need olid ainsad sellised muudatusettepanekud, millega mul tekkis teatavaid raskuseid, aga ükski teie seast, kes täna siin sõna võttis, neid ei esitanud, nii et ei lasku siin detailidesse tulemus on siis homme variraportööride kohtumine, loodetavasti jõuame seal kompromissideni. olen neid ka ise välja pakkunud selleks, et äh, kaasata ka neid mõtteid, äh, mille osas mul on teatavaid kõhkluseid, aga loodetavasti leiame suure konsensuse ja suur tänu veel kord kõigile, et, et olite valmis minuga niimoodi koostööd tegema. suur tänu, ütleb proua esinaine, mõned kuupäevad veel kahekümne teine november kompromisside esitamise tähtaeg, kahekümne kolmandal novembril hääletame siin komisjonis. Jüri ja FAM äh, peaksid esitama oma arvamused kakskümmend üks, kakskümmend kaks november, nüüd veel enne, kui läheme järgmise päevakorra juurde. nimelt olen rääkinud koordinaatoritega ja tundub, et hääletust ei õnnestu äh, tuua ettepoole, nii et äh, see peaks siis tõesti toimuma kell seitseteist kolmkümmend mulle tundub, et ilmselt tekib siia siis paus, kui te nüüd just kõik poolteist tundi ei räägi. nii et äh, hääletame siis seitseteist kolmkümmend pärast seda päevakorrapunkti. järgmine aga päevakorrapunkt number kaheksa, äriühingu üldjuhtimise raamistik Euroopa ettevõtetele. Äh, Ole Kristjanson on küll meie raportöör, kuid härra Tserkas vist räägib tema nimel. Mr Tserkas. Muchas gracias, señora president. suur tänu tõepoolest, täna võtan mina sõna oma kolleegi Ole Kristenseni nimel. sain just teada, et tema lennu, lend hilineb, ta on Kopenhaageni lennujaamas ja tundub, et ta ei jõua siia kohale järgmise poole tunni jooksul ja siis tuginedes mõningatele märkmetele, üritan teile selgitada, kuidas sotsiaaldemokraadid ja Olle Kristensen küsimust näevad ja kui, milline on meie esimene reaktsioon esitatud muudatusettepanekutele. nagu te teate, on tegemist üsna olulise raportiga tööhõive pol-, komisjoni vaatenurgast on siin tegemist nõuete, liigsete nõuete lisamisega ettevõtted võivad töötada tõhusamalt, seda tingimusel, et kaasatakse ettevõtete töösse ikkagi ka töötajad. töötajad kujutavad ju väga olulist väärtust ettevõtetele. Euroopa Liidu ettevõtlusmudel on just nimelt kõige tõhusam ja just nimelt tänu sellele, et äh, on kaasatud ettevõtte juhtimisse ka töötajad. Ole Kristjanseni lähenemine tugineb läbipaistvusel, mis aitab kaasa ettevõtete edukusele. esitati seitsekümmend üks muudatusettepanekut ja loomulikult äh, tööhõive poliitika vaatenurgast äh, on tegemist väga olulise teemaga. ja kindlasti on siin ka selliseid muudatusettepanekuid, mille osas äh, me lihtsalt kokkuleppele ei jõua, aga Ole Kristensen siiski enamike muudatusettepanekute osas on valmis nendega nõustuma. ja teiselt poolt äh, kuna siin mõningad muudatusettepanekud langevad kokku, siis äh, on võimalik saavutada erinevate fraktsioonide vahel üsna laialdane kokkulepe. enamik, suur enamik muudatusettepanekutest üritavad raportööri teksti paremaks muuta. Äh, nii ehk naa, ta võtab ühendust kõikide variraportööridega selle nädala jooksul selleks, et tegemist, et jõuda siis kompromissideni ja tagada raport äh,, horisontaalne raport. mõningad muudatusettepanekud äh, ei paku siin välja paindlikumate suhete võimalust, vaid üritavad lihtsalt läbipaistvuse ja töötajate kaasamise täielikult ära kaotada ja loomulikult neid ei saa kuidagi toetada raportöör. seda seepärast, et üritatakse raport taandada peaaegu et mitte millelegi ja teha nii, et raportis ei oleks enam kirjas üleüldse midagi tähendusrikast. nii et äh, esimeseks muljeks on siis see, et ilmselt on võimalik jõuda kokkuleppele ja äh, kui välja arvata mõningad üksikud muudatusettepanekud, siis on võimalik juba sel nädalal tulla välja kompromiss muudatusettepanekutega, et tagada enamiku toetus, aitäh! aitäh! tahaksin öelda, et mm, mul on äh, siin viga minu märkmetes, äh, nii et, et äh, hääletus toimub siis kell neli nelikümmend viis. kas keegi tahab sõna võtta nüüd selle raporti teemal? härra Tobacco. aitäh nagu juba eelnevalt öeldud, on esitatud terve rida muudatusettepanekuid meie fraktsiooni poolt. Äh, ootan koostööd raportööri ja variraportööriga, nii et, et me saaksime neid muudatusettepanekuid konstruktiivses õhkkonnas arutada. ma arvan, et äh, me peame tegema üsna suure töö ära, et need erinevad seisukohad äh, ühte sulandada, äh, kompromisse tuleb leida ja meie peamiseks äh, probleemiks on võib-olla see, et ühelt poolt me soovime selliseid siduvaid õigusakte ja teiselt poolt jällegi on inimesed, kes soovivad vabatahtlikku käitumiskoodeksit, mida mõnedes riikides juba kasutatakse Äh, on täiesti selge, et äriühingute üldjuhtimine on asi, millega ettevõte ise peaks tegelema ning need siduvad õigusaktid, mida on välja pakutud, lähevad liiga kaugele. Äh, eriti nende ettevõtete puhul, mis ei ole börsil noteeritud, äh, tegu on väikeste ettevõtetega, väiksed ettevõtted peaksid saama järgida vabatahtlikke koodekseid ja neid ei tohiks lämmatada siis nende seadustega ma arvan, et äh, äriühingu üldjuhtimine mõjutab äh, ettevõtete majanduskasvu ning äh, tahaksin juhtida tähelepanu ka jätkusuutlikule tasustamispoliitikale, aga ma ei usu, Ähm, et me peaksime siin nüüd dividendide maksmise lõpetama. selliseid asju peaksid ikkagi aktsionärid otsustavad, äh, otsustama, nemad peaksid os, otsustama, kuidas juhtkonda tasustatakse. Ähm, ma leian aga, et peaks olema tagatud läbipaistvus. Äh, aktsiatega seonduv poliitika peaks olema selge ning äh, sellised asjad peaksid leidma kajastust ka ettevõtte aasta aruandes. veel üks äh, punkt äh, selles ettepanekus väärib tähelepanu. me ei saa siin kasutada sellist lähenemist, et üks mudel sobib kõigile äh, ettevõtete vahel on erinevused, äh, me ei saa panna ühte patta väikeseid pereettevõtteid ja neid ettevõtteid, mis on börsil noteeritud, samuti tuleb arvestada riikides kehtivate seaduste erinevustega. väga oluline on, et meil toimuks mõttevahetus ka parimate kogemuste vallas Äh, liikmesriikide poliitika sõltub äh, ju sellest, milliseid valikuid nendes liikmesriikides on tehtud, millised on juhtimisstiilid, kas need on äh, kahetasandilised, ühetasandilised, kas tegu on osanike või aktsionäridega ning kui me hakkaksime kõigile samu reegleid kehtestama, siis ma arvan, me läheksime liiga kaugele seda eriti nende väikeste ettevõtete puhul, mis ei ole börsil orienteeritud, selliseid ettevõtteid ei tohi lämmatada ma loodan, et meil õnnestub leida kompromissid ja me saame jätkata oma koostööd positiivses õhkkonnas. aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et härra Serkas, palun. <clears throat> Un poco la intervención del señor de... eelkõneleja seisukohad võtsid väga hästi kokku ka võimalikud aspektid, mille osas saame ko-, ilmselt kokkuleppele jõuda äh, variraportööride ja härra Kristjanseniga. ma rõõmustan sellele, et kõik äh, see, kus osas viitame siin vabatahtlikule käitumisjuhisele ja nii edasi, et selles osas ollakse ühel nõul nüüd aga veel vastuseks härra De Vaakerile, et kui tema on nüüd absoluutselt igasuguse õigusloomelise ettepaneku vastu, siis äh, küllap äh, härra Kristjanson viitab ka sellele, kus, äh, et mõninga, et paljudes riikides on olemas just nimelt seadused selle kohta. nii et kui me lähtume soovist jõuda kokkuleppele, siis me ilmselt ka kokkuleppele jõuame. aga kui nüüd tahame liikuda äärmuslike seisukohtade suunas ja öelda, et igasugune õigusakt on siin täiesti välistatud, siis loomulikult on kokkulepet raskem saavutada. nii et kõige targem oleks ikkagi kiita heaks paindlikud normid, mis arvestaksid olukordade eripäradega sest et nii siinsamas kui ka äh, teistes foorumites, aruteludes äh, tekib ikka äh, küsimus normide puudumise kohta, sest et kui norme ei ole, siis tähendab, et ei ole ka mingisugust paindlikkust, see tähendab lihtsalt, et ei ole norme. nii et kindlasti siin suurt suurelt osalt on võimalik jõuda kokkuleppele ja kui tegemist on ka konfliktsemate teemadega, siis ka selles osas suudame kokku leppida, kui ei võeta omaks väga radikaalseid seisukohti. suur tänu, tööhõive komisjon vaatab ka, vaatab kahekümne teisel novembril üle muudatusettepanekud, viiendal detsembril hääletame komisjonis ja juhtub komisjonis, õiguskomisjonis detsembris ja jõuab asi täiskokku märtsis kuivõrd meil rohkem täis, meil komisjoni päevakorras punkte ei ole enne hääletust, on meil nüüd siis paus kuni kellani kuusteist nelikümmend viis. palun tulge õigeaegselt kohale koos oma hääletuskaartidega. saame siis elektrooniliselt kohe hääletada kuusteist nelikümmend viis täpselt, kolleegid, palun.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 Uh, uh, niisiis, me alustame hääletust ja tegemist on elektroonilise hääletusega, nii et, et kui teil on hääletuskaardid, siis läheme kõigepealt proua Rapti raporti hääletuse juurde ning esimene muudatus, mida me hääletame, see on kompromiss C. niisiis, kompromiss C, kes on poolt kes on vastu? vastu võetud. Komp- ja nüüd hääletame siis äh, hääletame muudatust üheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis langeb ära, kolmkümmend seitse järgmiseks. suuline muudatus kõik, ma tahaksin, et me lisaksime muudatusettepanekule kolmkümmend seitse Eh, lisame sõnad miinimumpalk vastavalt liikmesriikide endi tavadele. kas kellelgi on mingeid vastuväiteid sellise suulise muudatuse kohta? hästi, siis hääletame seda koos suulise muudatusega. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kolmkümmend üheksa langeb ära, kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks langeb ära, nelikümmend kolm langeb ära, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, niisiis eh, nelikümmend viis hääletus on alanud. Uh, hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, eh, üks vastu ja erapooletuid ei ole. vabandust, kümme on vastu, ütleb esinejana mm niisiis kaheksateist poolt, kümme vastu ja erapooletuid ei ole, seega vastu võetud nelikümmend kuus sobib sellega kokku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse langeb ära, nelikümmend kaheksa võeti tagasi, kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, niisiis hääletus on alanud, kompromiss G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 hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, neliteist vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, vabandust kuuskümmend kolm langeb ära, äh, esinejana vabandab. Äh, kuuskümmend viis langeb ka ära. Äh, kuuskümmend kuus osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, era-, kontrollime esimest osa, niisiis kuuskümmend kuus, esimene osa, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud seitseteist poolt, seitseteist vastudega tagasi lükatud, teine osa langeb ära. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame äh, lõpp, äh, lõpphääletus elektrooniline. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolm vastu, seega vastu võetud õnnetlused raportöörile. I do if you want to. I don't. Okay. Merci, nous en venons. suur tänu, oleme jõudnud nüüd teise hääletuse juurde. tegemist on proua Regneri arvamusega juri komisjonist. tegemist on kohtualluse kohtuotsuse täitmisega tsiviilkaubandusasjades, muudatusettepanek number kümme, kes on, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. artikkel üheksateist, punkt kaks, muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number kaksteist, härra Hendel poolt, vastu, erapooletuid, see on vist tagasi lükatud, aga kui soovite, kontrollime üle nii et kontrollime siis üle muudatusettepaneku number kaksteist, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viisteist poolt kakskümmend vastu, see on tagasi lükatud. Artele üheksateist, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kolmteist, härra Hendel poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number neli raportöörilt võeti tagasi, number viis ei ole vastuvõetav ja seega number neliteist läheb hääletusele poolt, vastu, erapooletuid. see on vist heaks kiidetud, aga kontrolligem üle number neljateistkümne. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud, kakskümmend poolt, viisteist vastu tõepoolest heaks kiidetud. number kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viisteist proua Omen Reuten poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, number seitse, kontrollime üle number viieteistkümne. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud viisteist poolt kakskümmend vastu, tagasi lükatud. number seitse raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid. uuesti, kes on poolt, number seitse, kes on vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. number kaheksa raportöörilt poolt, vastu erapooletuid kontrollime üle number kaheksa. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on lõppenud neliteist kahekümne ühe vastu ja tõepoolest tagasi lükatud. number kuusteist vast-, ei ole vastuvõetav, vabadust ma unustasin ära, number kaheksa kes on poolt? ei, ei, me juba siiski hääletasime seda. jah, seda me siis kontrollisimegi. nüüd äh, muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud, kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. nüüd hääletusele läheb terve tekst elektrooniliselt, hääletus on alanud. viisteist vastu kakskümmend poolt, ühtegi erapooletut, palju õnne raportöörile! kallid kolleegid, oleme oma tööga lõpule jõudnud ja kohtume uuesti kahekümne teisel novembril, kui leiab aset meie järgmine koosolek. aga nagu te teate, kahekümne kolmandal pärastlõunal äh, tühistati meie äh, koosolek. Äh, proua Linn, ma ütlesin, et teile vist varem, et ma kavatsen jaanuari lõpus, äh, veebruari alguses äh, parlamendist lahkuda, nimelt loobun oma saadiku kohast, nii et teavitan teid ka komisjonis sellest, et ma lahkun siis jaanuari lõpus, veebruari alguses. meid puudutab väga see, et te annate sellest teada meile kõige enne ja kuulsite ka parlamendisaadikute reaktsiooni, väga kahetseme, et teie enam kolleegina siin ei tööta, aga kui te selle otsuse tegite, siis küllap tegite seda arvestades kõiki aspekte. loomulikult äh, oleme me kõik olnud väga head kolleegid ja samuti sõbrad, meie koostöö on olnud väga hea. nii et. Voilà une démonstration comme quoi l'amitié see näitab, et äh, solidaarsus ja sõprus ikkagi on olemas, hoolimata sellest, et poliitiliselt äh, oleme väga erinevatel seisukohtadel. nii et kohtume siis kahekümne teisel novembril, koordinaatorid äh, kohtuvad siinsamas kell kaheksateist kolmkümmend.